niisiis, meil on jagatud välja eelmise kohtumise protokoll, kui teil mingisuguseid märkusi ei ole, siis äh, me võtame selle protokolli vastu ja nüüd järgneb äh, äh, komisjoni sõnavõtt komisjoni tegevuskava osas kaks tuhat kolmteist ja siin ei ole ette nähtud spontaanseid sõnavõtte, kõigepealt ma sooviksin Euroopa Komisjoni asepresidenti härra Šefkovitši siin tervitada ja talle ka komisjoni nimel sõna anda. palun, teil on sõna Much, uh, suur tänu, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, minu jaoks on suur heameel tutvustada teile siin toas eh, äh, komisjoni tööprogrammi aastaks kaks tuhat kolmteist, mis äsja võeti vastu äh, kolleegiumi, kus alles töö käib, sest see programm kombineerib eh, meie tihedat poliitilist dialoogi ja on sündinud tihedas koostöös komisjoni ja Europarlamendiga. me nautisime väga head Äh, koostööd ka komisjoni esimeste konverentsiga ja äh, struktuuriline dialoog äh, valdkondadega ekspertid olid väga tege- ja pärast olukorrast liidus arutelu ning mõttevahetus komisjoni ja komisjonide esimeste konverentsi vahel ja ka esimeste konverentsiga, milles ka mina osalesin, siis kõik need äh, infoallikad olid kasutusel komisjoni tööprogrammi koostamisel. kõikidest nendest aruteludest tuli selgelt esile, et see programm peab keskenduma sellele, kuidas Euroopa Liit saab anda parima panuse meie kõige pakilisemate prioriteetide saavutamisse. majanduskasvu taastamine, töökohtade loomine kaks tuhat kolmteist saab olema otsustav aasta, eh, mil Euroopa eh, peab eh, tegema pöörde, reageerima kriisile ja asuma jätkusuutliku kaasava kasvu teele olles kuulanud täna hommikust mõttevahetust, võime kõik järeldada, et ei ole ühte äh, lahendust ja kõik ühiskonna tasandid peavad andma oma panuse. kuid me tegutseme ühenduse tasandil ja peame mõtlema sellele, kuidas ühendus saab olla juhtrollis selleks, et tagada äh, Äh, tulemused, mida me saame juba kahe tuhande neljanda aasta valimistel raporteerida. ja seda silmas pidades äh, komisjoni prioriteedid keskenduvad seitsme võtmetähtsusega poliitika valdkonna ümber. kõigepealt liikumine tõe, tõelise äh, Euroopa rahaliidu poole ja selles on selge, et sügav poliitiline liit peab tuginema poliitilisele demokraatlikumale liidule. teiseks, konkurentsivõime tõstmine läbi ühtse turu ja tööstuspoliitika. kolmandaks Äh, integreeritud võrgustike väljatöötamine äh, telekomi, äh, energeetika ja transpordi valdkonnas, mis on eeltingimused konkurentsivõime töökohtade loomisel. neljandaks, majanduskasv töökohtade jaoks, toetades tööhõiveteenuseid, suurendades sotsiaalset kaasatust, sisenemist tööjõuturule, erimeetmetega kaitsetutele inimgruppidele ja sealhulgas ka noortele, kes on sattunud suure tööpuuduse surve alla. viiendaks, kasutades Euroopa Liidu vahendeid selleks, et paremini konkureerida oluline. meie järgmine prioriteet on tagada suurem turvalisus ja ohutus kõikidele Euroopa kodanikele ja mitte kõige vähem tähtis ei ole Euroopa Liidu rolli tugevdamine ülemaailmse tegijana selleks, et ära kasutada kõiki meie võimalusi kaubanduspoliitikas. lisaks seitsmele ähm, prioriteetsele valdkonda tööprogrammis on ka meie pikaajalised visioonid ja eesmärgid, võtab kokku seda, mis, mida, mis on veel vajaka ja mis on komisjoni jaoks väljakutseks lugupeetud parlamendiliikmed, lubage lühidalt tutvustada mõningaid võtmetähtsusega prioriteete tõelise majandusliku ja rahaliidu loomine äh, nõuab sügavat analüüsi. nagu tänahommikune arutelu näitas äh,, arutelu jätkub, komisjon varsti tutvustab oma tegevuskava selles valdkonnas, mis peaks olema oma komisjonipoolne panus sellesse mõttevahetusse. see näitab seda, kuidas lähtudes ambitsioonikast lähenemisest, kasutades ära olemasolevad institutsioonid, tagada ähm, täielik demokraatlik kontroll. selle teoks saamine saab olema üheks võtmetähtsusega prioriteediks. see samuti tähendab nende viiside kaasajastamist, mis aitavad meil avaliku sektori tulu luua nii ühenduse kui ka riiklikul tasandil ja komisjon äh, on vastanud nende liikmesriikide liikmesriikide soovidele, kes tahavad kiiresti edasi liikuda finantstehingumaksu kasutusele võtmisega. nii suured kui ka väiksemad liikmesriigid on astunud äh, samme äh, selles suunas ja valmis tegema oma esimese panuse. komisjon on valmis äh, tugevdama Äh, konkurentsivõimelist finantssektorit ja investeerima reaalmajandusse. nagu näiteks me oleme täheldanud, et head edu on saavutatud juba Euroopa Parlamendis krediidireitinguagentuuride dokumendi kallal kahe tuhande kolmandal aastal hakkame tegelema ka nõnda äh, varjupankade teemaga selleks, et panna finantssektorile tugev alus äh,. ka koduomanike huvidega ei tohi manipuleerida, kuid me ei alusta tühjalt kohalt äh, õigusloomeline tegevus, mis on saanud aluse sellest majast, on juba aidanud kaasa tugevdada finantssektori ja äh, nüüd on vaja paika panna majanduse valitsuse tugisammas. selleks, et taastada kodanike ja turgude usaldus, meil on vaja veel edasi koos liikuda kui stabiilsus on äh, jätkusuutliku majanduse kasvu ja, ja arengu aluseks, siis konkurentsivõime on selle äh, müüriks. Euroopa Liidu äh, majandus saab ainult äh, ellu jääda, kui meie tööstusbaas on tugev. Äh, selleks on vaja luua optimaalne platvorm selleks on meil vaja tugevat ühtset turgu. me peame täitma need äh, regulatiivsed tühmikud, tühmikud, mis eksisteerivad. peame ära kasutama digitaalmajanduse potentsiaali, kasutama ära liikuvuse võimalusi ja kasutama ära ühtekuuluvuspoliitikat edasiliikuva jõuna me oleme komisjonis teinud ka oma ettepanekuid tööstusvaldkonna juhtalgatuste ja ühtse turu akti kaks osas. koos me peaksime tegutsema selle nimel, et need meetmed arendatakse edasi, lepitakse kokku ja viiakse ellu enne aastat kaks tuhat neliteist kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku paketi osas, mis on ette nähtud aastast kaks tuhat neliteist, kakskümmend, on kriitiliselt tähtsad. see tagab need investeeringud, mida Euroopa Liidu majandus vajab ja arvestades rahalisi vahendeid, me peame järgmisel aastal pöörama suurt tähelepanu, tegema suuri jõupingutusi valdkondlike rahaliste vahendite äh, väljakujundamiseks ja järgmiste põlvkondade projektide elluviimiseks. samuti sellised äh, põhimeetmed nagu väike, VKE-de arendamine äh,, käibemaksuga kaasnevad kulutuste vähendamine äh,, aeronautikast ravimitööstuseni äh,, ähm, elektrooniliste maksete süsteemini me peame andma investoritele pikaajalise visiooni ja kindlustunde äh, ühiskonna suhtes, kus nad elavad. Äh, IKT taristu kaastamine, kaasajastamine, transpordi, energeetika taristu kaasajastamine. me peame mõtlema ka Euroopa Liidu õhuruumi ja jäätmeseadustele ja selleks on meil vaja ka raamistikku kliima- ja energeetikapoliitika jaoks kuni aastani kaks tuhat aastaks kaks tuhat kolmteist. selleks, et tagada tulevik, me peame toetama noor, noorsugu. Äh, ka äh, Euroopa on kriisis, noored on kriisis. me ei tohi jätta seda põlvkonda kõrvale, me ei saa seda endale lubada ühiskonnana. ja kui mitmed äh, tegurid on riiklikud, on väga palju seda, mida Euroopa Liit saab teha oma inimeste jaoks, suurendama liikuvust üle piiride äh,, äh, suunama oma jõupingutused koolitusele, vajalike oskuste õpetamisele. Euroopa poolaasta on näidanud ennast hea vahendiga tõeliselt tööjõuturu arendamisel. paljude uute ettepanekute seas on ka väga praktilisi meetmeid äh, võrgustike edendamiseks ja me valmistame ette ka käesoleva aasta detsembriks äh, uusi ettepanekuid tööhõivepaketi jaoks ja noortegarantii saab olema üheks prioriteediks, ma loodan ka teie jaoks. lugupeetud parlamendiliikmed, me oleme väärtuste ühiskond ja ajal, Äh, mil meie tähelepanu on pööratud majandusele, ei tohi unustada ka väärtuste pool, äh, sest meie vabadus tagab meie heaolu ja jõukuse. selleks, et edasi kasvada ja luua tegude, me peame endiselt kaitsma kodanike vabadusi. Euroopa Liit peab kaitsma oma kodanike äh, niiviisi, et kohaneb uutele väljakutsetele ja ohtudele. konkreetsed meetmed selleks on äh, võitlus relvakaubandustega, õigusalane koostöö, kaitstes äh, äh Euroopa huvisid Euroopa prokuratuuri loomisega. selle selleks, et kõik kodanikud saaksid teostada oma vabadusi ja õigusi äh, julge ja turvalises keskkonnas kahe tuhande kolmandal aastal me jätkuvalt kaitseme euroopalikke väärtusi ja huvisid kõikjal maailmas. väliskaubanduses on see olulise tähtsusega. Äh, ähm, keskpikas perspektiivis on võimalik luua kaks miljonit töökohta, et sellised partnerid nagu Jaapan ja USA äh, mõjutavad seda oluliselt. Euroopa peab jätkuvalt tõestama, et ta on ülemaailmselt positiivseks jõuks. ja äh, selle tunnistuseks on, on Nobeli äh, komitee auhind. läbi tõhusa arengu ja humanitaarse abi andmine nendele, kes seda kõige rohkem vajavad, aktiivne laienemine, naabruspoliitika äh,, muudavad endiselt Euroopa Liidu äh, rahumeelse arengu ankriks meie piirkonnas ja maailmas ja käivitades uut uut äh, programmide põlvkonda, me teeme omapoolse vajaliku panuse. president, lugupeetud äh, parlamendi, need on kriitilise tähtsusega aastad Euroopa jaoks. sammud, mida me teeme järgmiste aastate jooksul, otsustavad meie tulevikutöö me peame suunama oma energia sellele, et ära kasutada selle ametiaja võimalused, et viia kõik vajalikud äh, äh järeldused jälle enne aasta kaks tuhat kolmteist lõppu. me teeme tõvedat koostööd komisjonis Euroopa Parlamendiga, liikmesriikidega, selleks, et teha need olulised konkreetsed sammused tugevama, äh, jõukama ja õiglasema Euroopa suunas. tänan. suur tänu, härra Šefčovitš. ja nüüd äh, annaksin äh, sõna fraktsioonide esindajale ja kõigepealt annan sõna Joosep Saierile, kes võtab sõna Rahvapartei nimel. mielüta témába eső tárgyban el... suur tänu! enne kui lähen oma sõnavõtu juurde, lubage mul palun, et ma Euroopa Rahvapartei nimel mäleta-, meenutaksin ka tuhande üheksasaja viiekümne kuuenda aasta revolutsioonilist liikumist, mille eesmärgiks oli vabaduse saavutamine Ungaris kahe tuhande kuuendal aastal vabandust, tuhande üheksasaja viiekümne kuuendal aastal Ungari valitsus ründas oma rahvast. pro-, president, komisjoni tööprogramm aastaks kaks tuhat kolmteist on tõesti väga selge strateegiline dokument ja parlament erinevates komisjonides ja ka siin täiskogus on arutanud seda küsimust juba mõnda aega, me ei ole seda uut teksti näinud ja seetõttu äh, me eh, kuulame komisjoni asepresidendi eh, sõnavõtust uut infot, aga igal juhul eh, ma tervitan seda, et komisjon on valmis mõningaid muudatusi ette võtma, mida parlament on arutanud mõned kuud tagasi, mis on tehtud, millise koha, mille kohased ettepanekud on tehtud mõned kuud tagasi ja mille kohase resolutsiooni me septembris vastu võtsime. loomulikult sellistel kriisiaegadel me peame olema teadlikumad programmeerimisest aga siinkohal ma sooviksin rõhutada, nii nagu me ka resolutsioonis rõhutasime, et komisjon ja parlament peavad olema paindlikud ja äh, tegutsema äh, ja vastama kiiresti erinevatele äh, olukordadele. ma sooviksin tulla mõningate mm, punktide juurde, mis meie fraktsioonile, Euroopa Rahvaparteile on väga oluliseks selleks, et me saaksime toetada komisjoni tööprogrammi. loomulikult me toetame seda, kui komisjon kaitseb ähm, ühenduse meet-, meetodid. ja meie sooviksime ka delegeeritud õigusaktide kasutamist paremini ähm, rakendatakse, on äh, uus ähm, aspekt Lissaboni lepingus ja see on seotud ka meie äh, kontrolli rolliga komisjoni töö üle ja loomulikult see puudutab ka kontrolli teiste Euroopa Liidu institutsioonide töö üle. ja me oleme ka halduskoormust äh, vähendama ja vaatama, millised äh, seadusandliku töövaldkonnad on kõige olulisemad kriisiaegadel. loomulikult äh, me ei peaks hakkama kõiki valdkond, kõikides valdkondades reguleerimist vähendama, kuid me teame, et mõned valdkonnad vajavad rohkem reguleerimist kui teist, teised, aga see, me peame vältima ülereguleerimist ja kui komisjon on valmis parendama rakendamist ja ka Euroopa Liidu seadusloome parendamas, siis äh, loomulikult äh, koostöö Euroopa Parlamendiga on oluline. ja see peab mõjutama ka äh, liikmesriikide seadusloomet. me soovime tervitada ka poliitilist ambitsioonikust selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel areenil ja siin ma viitaksin ka härra president Barroso kõnele septembris, kus ta rääkis siis ähm, olukorrast Euroopa Liidus. ja Euroopa Parlamendi liikmed, kes on otse valitud kodanike poolt, siis meie jaoks on Euroopa Liidu tegevused olulised ja meie jaoks on oluline, et tegevustel oleks lisandväärtus. ja me oleme valmis äh, erinevates olukordades kiiresti äh, vastama ja kasutama, kui vaja on, ka kiirmenetlust kui see on Euroopa kodanike huvides. aga me eh, vastutame ka komisjoni ja teiste Euroopa institutsioonide eh, töö eest, mis puudutab eh, Euroopa maksumaksjate raha tõhusat kasutamist, see puudutab ka ühtekuuluvuspoliitikat, sa rääkisite ka tööhõivevastasest võitlusest seda me oleme ka juba rääkinud, arutanud, rääkinud ka eakamate inimeste eh, tagasitoomisest tööjõuturule, liikuvusest ja nii edasi. ja nii, nagu asepresident rõhutas, nii ka meie sooviksime rõhutada, et me peaksime võtma ehm, meetmeid selleks, et tugevdada Euroopa tööstusbaasi, see on äärmiselt oluline punkt meie fraktsiooni jaoks ilmselgelt äh, ühtse ähm, turu ähm, rakendamine koos ähm, siduva kalendriga on äärmiselt oluline ja ja minu viimane äh, aspekt, et kui me midagi ette võtame ja, ja komisjoni tööprogramm peakski kajastama seda teekaarti, kuidas me hakkame järgmisel aastal tegutsema, oma eesmärke saavutama, kuid jällegi äh, paindlikkus, kiire eh, reaktsioon on oluline, eh, sellepärast et meie tegevus eh, ei peatu, kui me täidame oma töökava, vaid me peame arvestama kõikide erinevate arengutega ka kriisiaegadel ja siinkohal ma sooviksin Euroopa Rahvapartei nimel toetada Euroopa Komisjoni tööprogrammi suur tänu, härra Saier ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel annaksin sõna kolleeg äh, Enrique Guerrero Salomile. suur tänu, proua president, austatud äh, komisjoni asepresident. härra Barroso, komisjoni president, on oma kõnedes olukorrast liidus ja muudes kõnedes öelnud, et kui me tahame majanduskriisi lahendada, siis tuleb tööhõivele kõige rohkem tähelepanu pöörata. ja ebaõiglust tuleb vältida igal sammul, sellepärast et ebaõiglus ei ole jätkusuutlik. ja öeldud on ka seda, et Euroopa konkurentsivõime maailmas sõltub Euroopa sotsiaalsest mudelist. Nendes sõnades on palju õigust, aga kahjuks jäävadki nad ainult paljasteks sõnadeks tööprogrammi ja Barroso sõnade vahel äh, haigutab tohutu lõhe. vaatame, mis on saanud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööprogrammist. üle poole sellest, mida lubati, on tänaseks jäänud täitmata. näiteks rahvatervise strateegia osas, äh, tööliste õiguste, töötajate vaba liikumise osas Need on kõik punktid, mis otseselt mõjutavad Euroopa kodanike elu, nagu näiteks ka suitsetamise vastane direktiiv, mis loodetavasti jõuab parlamendi ette üsna varsti. ja tegelikult äh, tundub, et kui me vaatame kahe tuhande kaheteistkümnendat ja kuidas äh, läks sellel eksamil nii-öelda komisjonil, siis tegelikult tuleb öelda, et eksam jäi sooritamata komisjonil nüüd eh, kaks tuhat kolmteist eh, me ootasime väga palju Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasest aastast, kus on konkreetsed sammud. noorsootööpuudus on üle kahekümne protsendi Euroopas, keskmisel on riik, keskmiselt on riike, kus see on isegi üle viiekümne protsendi. nii et me tahaks, me küll tervitame seda, et on see noorsootagatise eh, skeem välja töötatud, kuid siiski peaks olema see strateegia natukene laiem tööprogrammi väga tõsine viga on see, et tööhõive ja sotsiaalsed küsimused on siit täiesti väljas. aluslepingute kohaselt tuleb tööhõive ja tööelu tagatiste poliitika koordineerida majanduslike kaalutlustega ja selle ja nende poliitikate taga peavad olema rahalised vahendid, aga komisjon on võtnud väga jäiga lähenemise, toonud sisse eelarvedistsipliini ja tegelikult äh, külvab ähm, ainult ähm, kahju mida me oleme õppinud kogu sellest äh, asjast, on see, et rahaliit ilma äh, majandus- ja sotsiaalliiduta ei ole ähm, elujõuline. miks? sellepärast, nii nagu asepresident ka ise ütles, tuleb laiem sotsiaalne majandusjuhtimine kaasata Euroopa poolaasta menetlusse ja süsteemi. see eeldab laiemaid poliitikaid laiapõhjalisemaid poliitikaid ja meetmeid, mis on otseselt äh, ka seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega. meie tahtsime oma poolt väga selgelt välja öelda, et äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on äh, siiski rakendatud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks, see on lihtsalt vahend ja loodetavasti ühendus jätkab ühenduse meetodi kaitsmist komisjonis ja et me väldime reforme, mis äh, kärbivad Euroopa Parlamendi rolle ja rolli ja viimane märkus, mille ma teeksin, me peame võtma endale ka kohustuse käigus hoida toidufonde selleks, et aidata neid miljoneid eurooplasi, kes elavad täna allpool vaesuspiiri ja me peame kaitsma seda üle terve Euroopa ja Euroopa vahenditest ja mitte jätma asja ainult siseriiklike äh, vahendite äh, fondiks, härra Tahv suur tänu, proua president. härra Barroso rääkis äh, nii-öelda oma joonise äh, esitamisest äh, nende ehitusplokkide kohta, mida meil on vaja tõeliseks majandus- ja rahaliiduks. aga mulle jäi segaseks see, et kas need ehitusplokid hõlmavad endas ka ettepaneku eelnõud ähm, nii-öelda siis äh, selle lunastusfondi jaoks. ja mul oleks väga hea meel, kui volinik Šefčovitš seda selgitaks. nimelt äh, oleks väga problemaatiline parlamendi jaoks äh, kahest osast koosnev seaduspakett äh, vastu võtta, ilma et me näeksime konkreetset edasiminekut äh, äh selle lunastusfondi puhul teiseks, äh, pärast äh, seda, kui väga õnnetul kombel on nüüd äh, volinik, endine volinik Talli komisjonist lahkunud, mida on oodata tubakatoodete direktiivi kohta? ma arvan, et see tekitab, see, see, selle vastu on parlamendis väga suur huvi. ja ma arvan, et härra Šefčovitš Äh, nagu ma aru saan, vastutab äh, endise volinik Talli portfelli eest praegu, nii et äh, võib-olla te saate meile täpsemat infot jagada. ja kolmas punkt, mille ma teeksin, on muidugi suurepärane, et ühtse turu valdkonnas on tulemas uued seadusandlikud tekstid, kuid samas tuleb tunnistada seda, et see praegune siseturu seadusandluse pakett ei ole veel sugugi lõpule viidud. teenuste direktiiv, mis on võtmelise tähtsusega element kogu selles paketis, ei ole veel korralikult jõustunud äh, väga paljudes liikmesriikides. Äh, patendidirektiiv on endiselt lahenduseta, mida on hädasti vaja ja ALDE fraktsioon tahaks omalt poolt rõhutada seda, kui oluline on praeguste programmide lõpuleviimine, kui oluline on juba äh, välja töötatud ja vastu võetud seadusandluse rakendamine. enne kui me kui me jõuame ühtse turu äh, kuldsetele põldudele. suur tänu! suur tänu, härra Duff ja nüüd äh, proua Rivasi Roheliste nimel, palun. suur tänu, proua president, austatud härra komisjon, kallid kolleegid. sellel nädalal äh, võtame me otsuse paljude Euroopa ametite suhtes, keda peetakse et nad on tegutsenud ebaõiglaselt ja eh, kui me võtame vastu palju otsuseid eh, teiste ametite suhtes, kes ei ole oma eesmärke eh, täitnud, Euroopa Komisjoni reputatsioon jällegi on sattunud ohtu pöörduksin ma kõikide, nii roheliste kui ka liberaalide kui kõikide teiste poole, et kuulake John Tallit ja äh, kiitke heaks see tubakadirektiivi muutmine. kogu see asi ja kõik need aspektid jätavad äh, kõik, äh, kõik väga segaseks, räägitakse mingisugusest väidetavast korruptsioonist, aga mitte mingisugust selgust ei ole. loomulikult volinikud peavad vastama seadusandluse, nad peavad vastutama niimoodi nagu iga teine kodanik, aga ega nad ei äh, ega need ei saa öö, äh, ka eemaldada seadusandlusest, ka temal on õigus äh, süüdimatuse presumptsioonile ja ei saa teda süüdi mõista enne, kui on äh, toodud konkreetsed faktid. väga palju küsimusi on tekkinud seoses selle afääriga ja me tahaksime vastuseid. millistel juriidilistel alustel Äh, süüdistatakse praegu härra Talit, milliste tekstide puhul teda süüdistatakse? kas ei ole võimalik, äh, et see äh, samm on astutud selleks, et muuta midagi tubakatoodete direktiivis, me tahaksime, et komisjon selgitaks neid erakorralisi juhtumeid ja me tahaksime, et Olav saadaks nii kiiresti kui võimalik oma raporti. lisaks lugesin härra Barroso kirja, ja seal on öeldud, et tubakadirektiivi ei lükata edasi, aga me tahaksime täpsemalt teada, millal see siis peaks tulema. direktiiv on valmis. ja ma paluksin, et komisjon teeks endast kõik selleks, et see kauaoodatud direktiiv jõustuks. me arvame, et eh, rahva tervise vaatevinklist on äh, praegu äh, selle asjaga väga kiire ja direktiiv tuleb väga kiiresti vastu võtta, kui me seda ei tee praegu, see, siis see asi lükkub edasi ameti, järgmisesse ametiaega ja kes sellest võidab, võidab ainult tubakatootjate lobi. suur tänu, Malcolm Harbour saab nüüd sõna konservatiivide ja reformistide nimel, teil on kaks minutit. suur tänu, proua president oma fraktsiooni nimel ja olles ise üks nendest, kes tööprogrammiga tegeles ja äh, Äh, siseturukomisjoni esimehena ma tervitan neid algatusi, mis meile on täna esitatud, äh, mulle tundub, et midagi väga üllatavat selles ei ole, aga ma tahaksin midagi laiemalt öelda, ma ütleksin härra Šefčovitšile, ega see, mis te meile esitasite, ei ole üldse ju komisjoni tööprogramm, see on terve rida uutest algatustest, aga nagu paljud kolleegid ka ütlesid täna, need algatused on väga olulised, aga mis on saanud nendest projektidest, mida, millega alustati kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal või isegi juba varem ja mis on tänaseks veel lõpule viimata? ja väga oluline osa sellest tööst ja siin ma toetan jällegi paljude kolleegide sõnu, on juba olemasoleva seadusandluse, direktiivide ja määruste rakendamine näiteks valdkonnas, millega mina olen kõige paremini kursis, jõuab järgmisel aastal lõpule avaliku hanke direktiividel läbivaatamine. see aga eeldab liikmesriikides tõsist üle võtmise ja koolitusprogramme selleks, et asi hakkaks toimima, ma tahaksin volinik Šefčovitšile öelda, et tulevikus te peaksite meile esitama ikka täieliku tööprogrammi, me ei ole huvitatud ainult uutest algatustest, vaid me tahame näha ka, mida on saavutatud valdkondades, mille osas on äh, varem otsused vastu võetud, see on teie osa komisjoni tööst ja väga oluline osa, me tahame näha, millised on need edusammud, mille te olete saavutanud, me tahame näha, mida te teete, kolleeg Andrew Duff rääkis teenuste direktiivist, mille, millega meie komisjon on tegelenud väga aktiivselt. ja teine asi, mis siit on täiesti välja jäänud, tööprogrammi lõpus on nimekiri teie mõtetest selle kohta, mida tähendab lihtsustatud seadusandlus, aga tuletaksin teile meelde, et meie tööprogrammis üks resolutsioon, millest te rääkisite, me palusime konkreetselt äh, komisjonilt seda, et nad oma seadusandluse kirjutamise viisi parandaksid ja et me tahaksime läbipaistvat hindamissüsteemi, aga selle kohta ei ole siin mitte midagi kirjas, miks? ja me teame, et komisjoni peasekretär praegu tegeleb asja ülevaatamisega, aga sellele ka ei viidata. nii et palun järgmine kord pingutage, saatke meile korralik tööprogramm, algatused, järjepidevus, kvaliteet, rakendamine paneme selle asja korralikult toimima, ärgem tegelegem asjaga poolikult ja ärgem kaunistagem asju mingisuguste väikeste allaalgatustega, teeme oma tõsist tööd ikka natukene paremini. suur tänu, härra Harber ja nüüd äh, proua Anderson Euroopa vasakpoolsete nimelt väga palju on mõtteainest komisjoni tööprogrammist, kuid nagu ikka, kõik peitub detailides ja me tahame saada rohkem detaile, eriti mis puudutavad neid seitset poliitikavaldkonda, millest te rääkisite. meie oleme huvitatud sellest, et me saaksime nendesse ettepanekutesse positiivselt ja konstruktiivselt panustada selleks, et nendest oleks Euroopa rahvale kasuks. samas, aga kui me vaatame seda tööprogrammi siis tundub, et jällegi on tegemist käest lastud võimalusega. meil on vaja radikaalset uut lähene, lähenemist, absoluutselt ei viidata tubakadirektiivile, mis juba niikuinii on jäänud toppama meil on vaja tööprogrammi, mis paneb inimeste vajadused äh, ettepoole tuludest ja äh, kus oleks selgelt välja öeldud, et praegused kasinusmeetmed on naiste ja laste jaoks eriti halvavad olnud laste seas on vaesus suurenenud just nimelt tänu nendele kasinuskavadele. kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida te ütlesite töökohtade äh, ja majanduskasvu kohta äh, aga kõik need meetmed, mis on võetud, on sellised poolikud ja nende, neid ei ole ka piisavalt rahastatud ja ka see ideoloogiline kasinuspoliitika halvab neid samuti meil on praegu Euroopas kakskümmend viis miljonit inimest ilma tööta ja see arv ainult kasvab. on suurt pettumust valmistav, et töö kava absoluutselt ei viita nendele äh, Äh, läbikukkunud poliitikatele, kus tööhõive ja avaliku huvi teenuste puhul meie teenuste pakkumise kvaliteet on äh, sama kõrge kui kolmandas maailmas. Äh, meie kasinuskavad laastavad meie sotsiaalpoliitikad ja miljardid naelad valguvad lihtsalt ainult pankadesse. septembris pidas kõne siin Barroso olukorrast kohta liidus ja ma ütlesin talle tollal, et ta peaks ikka korraks Ähm, ennast läbi raputama ja ma soovitaksin teile sedasama. Äh, saage lõpuks aru, millist kahju äh, külvab äh, inimeste elus need väga tõsised kasinusmeetmed, mis levivad üle mitte ainult Euroopa Parlamendi komisjoni, vaid ka nõukogu. suur tänu teile, proua president, suur tänu, proua Anderson ja suur tänu, et olete olnud täna, praegu pärastlõunal ainus, kes on kõne ajast kinni pidanud aga sõna härra Šimanskile, palun, kes esindab EFT fraktsiooni. suur tänu, proua president. eelmisel aastal komisjon soovis äh, ka kliima- ja energiapaketiga edasi minna. kaks tuhat kolmteist on see aasta, kus me peaksime jõudma ka ETS-süsteemi kolmandasse faasi jõudma. selles äh, raames on äh, komisjonil aina äh, rohkem tegemist äh, sekkumise õigusega erinevate liikmesriikide vastavasse seadusandlusesse. mis puudutab ähm, heitmete vähendamist, siis see on vaid üks nendest ähm, tegevuse näidetest, mis võiks komisjoni viia selleni, et kriisiolukorras äh, liikmesriikide rahvamajandused satuvad veelgi suurema surve alla. Poolas on äh, energia siiski kivisöepõhine äh, ja seetõttu ma esitan teile oma kaasmaalaste üleskutse, et see kliimapakett, kliimapaketti peaks selle läbiviimisega peab viivitama aasta tagasi kutsus komisjon välja ju ka kodanike aastaalgatuse ja me peaksime kodanike sõnu kuulda võtma. suur tänu ja nüüd eh, härra Prants komisjoni prioriteedid on suunatud suuremale integratsioonile kui eesmärgil iseenesest ja mitte nendele meetmetele, mis aitavad lahendada tõelisi majandusprobleeme, mis seisavad Euroopa rahvaste eest. Äh, selle mureks on muidugi majandussuretus äh, kui ka tööpuudus ja vähenenud äh, hüvitised ja loomulikult kasinusprogramm on mõeldud selleks, et veelgi suurendada tööpuudust ja mitte muuta seda ja ma, tõeline majanduslik ja rahaliit euro, mis on ülehinnatud eh, nende riikide poolt ja mis omakorda veel kord süvendab majanduslangust. teine komisjoni prioriteet on kasutada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid ja konkurentsivõime tõstada. riigid, kus valuuta on ülehinnatud, ei saa konkureerida teiste riikidega samas piirkonnas Euroopa Liidu laienemine globaalselt tähendab seda, Euroopa Liidu tootjad peavad äh, konkureerima tärkavate majandustega, äh, äh, kus kasutatakse odavat orjatööjõudu. suur tänu, härra Brons ja nüüd asepresident Šefčovitš, sõna on teil. suur tänu, proua president, ma üritan vastata Äh, nendele küsimustele, mis on esitatud lugupeetud parlamendiliikmete sõnavõttudes. komisjoni töökava ja komisjoni töökava tekst. Äh, ma vabandan, et ma ei saanud teile teksti esitada, kuna see kiideti heaks alles poolteist tundi tagasi ja seetõttu ma tahtsin teda teile kohe tutvustada pärast selle heakskiitmist. nüüd, kui see on vastu võetud, heaks kiidetud, olen ma kindel, et te saate selle üsna pea kätte, isegi võib-olla täna mis räägib seoseid delegeeritud ja rakendusaktide vahel, härra Saeriga koos oleme töötanud selleks, et jõuda ühisele arusaamisele, kuidas kasutada delegeeritud ja rakendusakte. ja ma usun, et te kõik nõustute, et see peaks olema ka meie ettepanekute allikaks. sest on selge, milliste poliitikavaldkonna jaoks on vaja delegeeritud akte ja milliste poliitikate jaoks rakendusakte. seda teemat arutasime Äh, esimeste konverentsil aktiivselt ja ka komisjonide esimeste konverentsil ja me leppisime kokku selles, et et me peame palju paremini kooskõlastama oma õigusloomeprotsessis juba varases etapis neid küsimusi, sest mõnikord juhtub nii, et et delegeeritud versus rakendusaktid saab olema selliseks kauplemise teemaks Äh, läbirääkimistel, see ei ole õige suhtumine, see ei ole ka juriidiliselt kindel äh, meetod ja seetõttu komisjon on pöördunud Euroopa kohtusse selleks, et äh, tühistada mõningad otsused, mis on tehtud selles õigusloomisprotsessis ja mille tulemuseks on olnud vale õigusinstrumendi valik seega ettepanek on tihendada koostööd juba varase etapis kinni pidama aluslepingutest ja mitte ära kasutama rakenduse delegeeritud õigusakte kauplemise vahendina. Äh, kui me räägime äh, regulatiivkoormusest, siis siin me jagame teiega sama mõtet, seda on vaja äh, vähendada. komisjon on juba seadusandjale teinud ettepanekud halduskoormuse vähendamiseks rohkem kui kolmekümne ühe protsendi võrra ja nüüd on meie ühine ülesanne ja komisjon suhtub sellesse täie tõsidusega uurida, kuidas neid võimalusi hakatakse liikmesriikides ära kasutama. see, me oleme teinud väga tihedat koostööd, kuid me ei ole alati äh, tõdenud, et kõik need lihtsustused, mida me ühenduse tasandil oleme heaks kiitnud, jõuavad ka riiklikule tasandile. me peame selle suunal koos eh, tegutsemist jätkama, et eh, et ka riiklikul tasandil tunnet tunnetatakse halduskoormuse vähenemine. vastuseks härra Haabrile, alati on võimalik mõjuhinnangu pool äh, midagi uut õppida ja meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament on ka kasutanud oma võimalusi mõjuhinnangu tegemiseks äh, oma muudatusettepanekute puhul, mis tehakse Euroopa Parlamendis ja ma usun, et ühiste jõupingutuste abil me suudame meie mõjuhinnangute kvaliteeti tõsta Äh, mis puudutab meie äh, efektiivsust, aastal kaks tuhat kaksteist tehti kuusteist põhialgatusettepanekut. meie suutsime täita kaheksa, aga aasta veel ei ole lõppenud ja seetõttu ma loodan, et te respekteerite meie traditsiooniliselt kõrget projektide, programmide täitmise määra aastal kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist me suutsime täita rohkem kui üheksakümmend protsenti programmis kavandatutust ja kui need arvu näitajad saavad olema teistsugused, siis me peame siiski oma eksperdid kokku kutsuma, pead kokku panema selle, et me jõuaksime samadele tulemustele rääkides nüüd kriisi eh, tööturul ja Enrique viitas sellele ja ma olen temaga täiesti nõus, et see peaks olema järgmisel aastal üheks peamiseks prioriteediks ja oma sissejuhatavas sõnavõtus te ilmselt tundsite, et nii see saab olema. juba detsembris eh, me tutvustame noorsoo tööhõivepaketti, mille raames me tahame eh, välja pakkuda noorte garantii ja lähtudes kaheksa meeskonna kogemustest, mis on saadetud liikmesriikidesse asja uurima. me suudame, me loodame, et see aitab leevendada noorte tööpuudust. ja me loodame läbi kiire tegutsemise, me saame luua rohkem kui sada tuhat töökohta noortele ja selleks kasutame Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. täna hommikul me arutasime mitmeaastast finantsraamistikut ja ka nõukogus ähm, Äh, minu pöördumistes kordus üks ja sama mõte. me peame tagama et, et kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu fondi vahenditest järgmisel finantsperspektiivis on pühendatud Euroopa Sotsiaalfondile. komisjon on seda sõnaselgelt öelnud, igasugune protsendi vähendamine ei ole meile vastuvõetav ja ma loodan, et me suudame veenda ka liikmesriike selles, sest ka nemad näevad, et me kasutame Euroopa Liidu abivahendeid selleks, et luua töökohti, luua äh, tingimusi noorte jaoks ja eakate jaoks, nii et tagada vajalikud kvalifikatsioonitasemed. ja viimane teema, mida mitmed sõnavõtjad kordasid, puudutas olukorda minu endise kolleegi volinik Daliga ja tubakatoodete direktiiviga. mis puudutab volinik Dali tagasiastumist oli selge, et pärast Olafi poolt läbi viidud juurdlust ja Olafi aruande arutelu komisjoni presidendi ja voliniku vahel, et tema tema sisu, tema, ta ei saanud oma kohale jääda. ja see protsess uue voliniku ametisse määramiseks on juba käivitunud ja ma usun, et minu äh, kontaktisikud äh, Euroopa Parlamendis on kuulnud, et me loodame, et uue äh, volinikukandidaadi kuulamine toimub paari nädala pärast ja ta astub oma ametikohale varsti. ma olen juba arutanud juba järgmiste nädalate kava ka ENVI komisjoni esimesega, paari minuti pärast kohtume härra Haaberiga ja ma tahan olla absoluutselt kindel, et töö, mis on alustatud, jätkub, kõik kolmepoolsed äh, kohtumised jätkuvad ja mis puudutab tubakatoodete direktiivi, siis komisjoni jaoks on absoluutselt tähtis, et selle ametiajal, selle parlamendi koosseisu ajal me teeme tööd tubakadirektiiviga. me tahame tagada, et esitatakse hea ettepanek, mille suhtes see parlamendi koosseis suudab vähemalt kokku leppida esimesel lugemisel oleks muidugi loomulik, kui uus volinik saaks seda protsessi algusest peale teha nii-öelda see kolmepoolse kohtumise algusest lõpuni Äh, ma nägin väga julgustavana uue äh, voliniku ametisse määramise ajakava ja ma usun, et see viivitus saab olema väga lühike, kuid ma kinnitan teile, et komisjoni jaoks on äh, oluliseks prioriteediks esitada tubakatoodete äh, direktiivi ettepanek parlamendile ajal, sellise ajakava jooksul, mis ta suudab otsustada. suur tänu, härra asepresident Šefčovitš, sellega on arutelu komisjoni tööprogrammi kohta kaks tuhat kolmteist lõppenud ja nüüd me tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde ja tegu on siis